istungjärgu alguses parlamendile ja kui märkuseid ei tehta vahepealsel ajal, siis edastame need, edastame selle protokolli kõikidele nendele, kellele see peab